komisjonile kapitaliturgude liidu loomine. härra Gualtieri saab sõna, palun. grazie presidente signor commissario aitäh härra president, härra volinik, härra Jonathan Hill. selle raportiga või õieti resolutsiooni ettepanekuga väljendab Euroopa Parlament täielikku toetust kapitaliturgude liidu loomisele, see on esimene panus selleks, et Euroopa institutsioonide tegevuskava tutvustada kapitaliturgude liit on otsustav element suures strateegias, mis toetab ähm, majanduskasvu ja stabiilsuse loomist äh, selles piirkonnas. rahastamis, äh, rahastamisvahendeid on tarvis mitmekesistada. Neid on vaja juua lisaks, äh, mitte toetuda ainult pankade põhisele rahastamisele tuleb tõhusamalt äh, rahastamisvahendeid kasutada siseturu äh, siseselt. ja äh, geog-, see ei tohiks sõltuda geograafilisest piirkonnast, paremini tuleks jaotada riskid ja tuleb paremini seista vastu vapustustele. Euroopa kapitaliturgude liit on Äh, äärmiselt vajalik selleks, et äh, tagada majanduskasv, et ähm, võimaldada VKE-de äh, kasvu ning ka paremini kasutada rahastamisvahendeid ja just investeerimispõhised ähm, rahastamisvahendid ja just pikaajalisi investeerimisfonde, mis toetaksid arengu, toetaksid arengut ja majanduskasvu on vaja lähtuda lähenemisviisist, mis oleks ühtlasi pragmaatiline ja ambitsioonikas. me oleme vaatamas tulevikule laiemas plaanis ja toetame täiel määral seda, et komisjon on astunud need esimesed vajalikud sammud. härra Pals oma sõnavõtus kindlasti tutvustab seda panust, aga ma tahaksin väljendada toetust äh, prospekti direktiivi läbivaatamisele tuleb äh, tagada äh, finantsteabe kättesaadavus ettevõtete kohta ja ka nende kohta, kes ei ole börsil, mis ei ole börsil noteeritud. Ähm, oluline on ähm, luua ühtne andmepank ähm, ja see puudutab ka maksujõuetusküsimusi, on väga suur ähm, väljakutse tagada äh, korralik ühtne järelevalve. Par-, Euroopa Parlament ähm, annab aktiivselt oma panuse äh, selleks, et rakendada äh, tegevuskava kapitaliturgude liidu loomiseks, aitäh härra Palts. ma tänan, härra president. kapitaliturgude liit on väga tähtis üritus meie ametisoleku ajal ja me toetame seda liitu, sest tulemuseks on Euroopa Liit Liidu majanduse finantseerimisvõimaluste mitmekesistamine ning kindlasti ka eh, VKE-de rahastamine paraneb ning kindlasti saame sellega ka meie tarbijate huvides tugevdada meie ühtset siseturgu, nii et me toetame seda kapitaliturgude liitu, aga me tahame, et nõudmised selle ellurakendamisel oleksid rangemad. komisjon ei saa meilt vabu käsi ja meie jaoks on väga tähtis just järgmine, me nõuame eh, horisontaalset lähenemisviisi kapit-, kapitaliturgude liit ei hakka asendama pankade poolset rahastamist, vaid täiendab seda, täiendab neid finantseerimismudeleid, mis meil on. ja Äh, seda tuleb nii ka näha. teiseks, me tahame Euroopa lähenemisviisi. kapitaliturgude liit ei ole pangaliit, pankade liit äh, ja peab hõlmama kogu Euroopa majandust ja me ei saa kopeerida kolmandate riikide mudeleid, vaid peame välja töötama oma lähenemisviisi, mis sobib meie äh, kultuuri ja meil on vaja ka kõikehõlmavat analüüsi. kapitaliturgude liit peab olema tõhus ja tuleb analüüsida praegust olukorda, kus on siis tõkked, kas liikmesriikides või Euroopa Liidus ja on vaja õppida varasemastest vigadest. ja kaks tuhat seitse, kaks tuhat kaheksa vead ei tohi korduda. ja me nõuame ka VK peale mõtlemist. kapitaliturgude liit eh, peab tõesti saavutama seda, mida ta lubab, parem rahastamine ja parem reguleerimine VKE-dele. ja meie jaoks on selge ka see, et kapitaliturgude liit saab ainult siis toimida ja paremaks muuta investeerimiskliima Euroopas, kui on olemas eeltingimused ja see tähendab seda, et on vaja stabiilselt majanduskeskkonda, majandusreforme ja võlgade vähenemist. Rog acum pe domnul comisar Hill să ia cuvântul. volinik Hill, palun. härra president, praegu on kapitaliturgude liidu teema jaoks väga oluline ajahetk, suur tänu härra Paltsile eh, selle väga selge väljaütlemise eest. tegemist on klassikalise ühisturu projektiga, mis puudutab kahtekümmet kaheksat liikmesriiki see puudutab neid, kellel on kapitaliturud juba välja kujunenud ja neid ka, kellel veel ei ole välja kujunenud, aga peab ütlema, et ähm, me usume, et kapitaliturgude liit aitab kapitalivoogusid äh, parandada, lihtsustada nende liikumist üle piiri, sealt, äh, kus neid on vaja, äh, kus, sinna, kus neid on veel rohkem vaja ja nagu me kuulsime, kapitaliturgude liidu prioriteet on laiendada VKE-de rahastamisvõimalusi, täiendada pangandust, parandada eh, nii-öelda eh, rahastamist konveierit. me oleme alati rääkinud Euroopa eh, ideedest, mõtetest, ettevõtetest, mis liiguvad välja, liiguvad USA-sse, ei, mina tahan, et meie ettevõtted saaksid rahastamise siin Euroopas seetõttu on oluline välja kujundada oma riskikapitalitööstus, vaatame oma vastava direktiivi läbi, nii et suurtel ja väikestel ettevõtetel oleks lihtsam kapitaliturgudelt raha leida, eh, vaatame läbi ka eh, eh, finantsaruannete direktiivi, soovime standardiseeritud väärtpaberistamist, pangad saavad siis rohkem laene anda, kaasa arvatud VKE-dele. samuti tuleb lihtsustada VKE-de krediidiinformatsiooni, nii et äh, VKE-d saaksid öö, äh, ise leida paremaid rahastamisvõimalusi. ja nüüd öö, äh, viimase viie aasta jooksul on mitmeid tekste vastu võetud kapitaliturgude parendamise üle ja teie resolutsioon on täiesti õigesti öelnud, et tuleb mõelda eh, ka, kuidas meie finantsregulatsioonid kapitaliturge mõjutavad. ja tahaksin öelda, et eh, praegused eh, järelevalvevolitused on piisavad, aga me tahaksime kõikidele instantsidele anda võrdsed võimalused ja tahaksime mõelda ka, milline on meie makromajandusraamistik. septembris äh, tahame välja tulla äh, konkreetsete ettepanekutega, äh, paketiga, mis puudutab väärtpaberistamist, solventsi direktiiv vaadatakse läbi, kapitalinõuete direktiiv vaadatakse läbi ja prospektusdirektiiv vaadatakse läbi see on väga ambitsioonikas programm, see tähendab seda, et me peame mitmete aastate jooksul tehtu kiirelt läbi vaatama ja ehm, loodan siin selles protsessis ka kaasseadusandjate toele. kõige rohkem muidugi ootan et me saaksime aidata rohkemaid Euroopa Liidu ettevõtteid, eriti VKE-sid, et nad saaksid rahastamist, et oleks rohkem äh, valikuid äh, hoiustajatele, et oleks rohkem piiriüleseid rahastamisvõimalusi, investeerimisvõimalusi ning finantsstabiilsust. tänan. suur aitäh. aitäh, härra Salba kaheks minutiks, palun austatud volinik, daamid ja härrad, need viimased sündmused Kreekas näitavad seda, et meil on tarvis rohkem Euroopat, ehk siis suuremat majandusintegratsiooni, tõhusamat fiskaalühendust ja ka rohkem poliitilist ühendatust, no nendesamade reeglite raames, ja ka tõhusamat majanduskasvu. kapitaliturgude liit on just nimelt üks nendest instrumentidest, mis aitaks tagada kõiki neid eesmärke kapitaliturgude liit võimaldaks äh, erinevatel riikidel kasutada ühtemoodi äh, mitmekesiseid rahastamisvahendeid, see aitaks aidata VKE-sid, annaks neile tõsise majanduskasvu mootori ja VKE-d on meie majanduses äärmiselt olulisel kohal. me ei tohiks äh, Euroopa kodanikke petta. võlakärbe ei tekita iseenesest majanduskasvu. majanduskasvu raames on võimalik laene tagasi maksta. selleks, et jõuda majanduskasvuni, selleks, et seda toetada, on tarvis läbi viia riiklikke reforme, Hispaania on selles eesrindlik olnud, on tarvis rohkem majandusintegratsiooni, ühtset Euroopat, kapitaliturgude liit on üks esimesi olulisi samme äh, selles suunas. aitäh! Äh, suur tänu! okei okay,, Mr Cabo. Teil on sinise kaardi küsimus, kas te aktsepteerite seda? ja ma tahtsin ähm, öelda, et Londoni kapitaliturud on edukad, aga mitte sellepärast, et neid Euroopa Liit domineerib, ei. ja ma arvan, et kui see koda tahab sekkuda kapitaliturgudesse, siis see ei ole soovitav. see on selline sotsialistlik suundumus ja see ei ole kooskõlas äh, maailma kapitaliturgude arenguga. kas te nõustute minuga? ei, ma ei ole nõus sellega, ühtne kapitaliturg on äärmiselt oluline instrument selleks, et äh, tõhustada konkurentsi ja tagada majanduskasv ja töökohtade loomine. ja edu, selle edu on oluline äh, kogu Euroopale, mitte ainult euroalale, vaid kogu Euroopa Liidule, aitäh. mulțumim, o rog acum pe doamna Beres să ia cuvântul pe suur aitäh järgmiseks saab sõna proua Peres. härra president, härra volinik, oluline on, et Euroopa Parlament saaks nüüd komisjoniga sõnavahetust pidada, enne kui komisjon võtab vastu oma kapitaliturgude teekaardi. tahtsin teie tähelepanu juhtida neljale punktile. kõigepealt arvestades panganduses toimunut ei ole võimalik äh, kapitaliturge tugevdada, kui paralleelselt ei tugevdata äh, järelevalvet, mida te olete ka püüdnud teha. ütlesite, et stabiilsuse jaoks on see väga oluline, aga me peame Euroopa moodi tugevdama reguleerimist, kapitaliturgude järelevalvet. samamoodi äh, on teil kohustus jälgida, mis toimub varipanganduses vastasel korral tekivad mullid, spekuleerimine ja spekulatiivsed vahendid eh, ei teeni meie üllaid huve. ja veel üks dimensioon, mida tuleb arvestada, on Eurotsooni konkreetsed huvid. kapitaliturud eh, on eh, ignoreerinud sellist raha, millega nad tegelikult opereerivad, te teate seda ise. ja veel, VKE-del tuleb anda parem ligipääs kapitaliturgudele, aga selline lähenemine peaks suunama ka kapitalivoogusid sinna, kus on Euroopa projekte vaja rahastada. meil on omad prioriteedid, näiteks mis on seotud äh, ökoloogilise üleminekuga, seda ei tohi ära unustada, kui te hakkate kapitaliturge välja kujundama. ja eh, viimane tähelepanek, ma ei näinud teie tekstis mitte kusagil maksuküsimust. kui me räägime kapitaliturgudest, siis me ei saa jätta seda eh, mainimata. ootan teie ettepanekuid selles suhtes, tänan. Doamna Swinburne. Proua Swinburne, palun. Este deocamdată și atunci am să rog pe domnul De Bacher să ia cuvântul pentru... Teda ei ole praegu saalis. Eh, härra De Bacher, palun ma tänan, härra volinik. kapitaliturgude liit on väga tähtis osu, osa Euroopa ühtse siseturu projektist ja peaeesmärk peaks olema suurendada mitmekesisust äh, Eh, mis oleks eh, äriühingute käsutuses, kui nad rahaallikaid otsivad ning tähtis on, et investeerijad saaksid paigutada oma varasid ka pikaajalisemalt. me sellega siseneme uude ajastusse, sellest on juttu ka teie eh, rohelises raamatus, finantsstabiilsuselt säilitamiselt me vaatame nüüd rohkem majanduskasvu, töökohtade loomist ja teil on ka läbivaatamisklauslid ette nähtud erinevates õigusaktides viimastel aastatel selleks, et tõesti muuta ja timmida süsteemi, e, e, ühelt poolt tagada stabiilsus, aga teiselt poolt ka anda turule mitmekesised rahastamisvahendid. teine märkus, see liit peab tõesti kaotama kaotama tõkked, rohkem on vaja ühisrahastamist, rohkem on vaja eh, suunatud pakkumisi, aga meil on vaja mõelda ka eh, börsile ettevõtete viimist. meil on vaja, et nad oleksid börsil, et meie ettevõtted ja püsiksid seal ja sellegi peale peab mõtlema. ja viimane asi on vaja ka tagada, et me suurendame eh, ka jaeinvestoritele võimalusi, me näeme, nad lahkuvad turult ja Solvency kahega ja teiste määrustega me peame tõesti vaatama, miks nad enam ei investeeri meie turgudel. ja üks küsimus äh, ja seda, mis, millest teie plaan ei räägi, nimelt üle Euroopa euroopaline erapensionite hoiustamise kava, see on teil puudu, et tõesti äh, jaeinvestorid kaasata ja tõeline kapitaliturgude liit luua, mis hõlmab kogu Euroopa Liitu. ja meil on vaja mõelda ka selle peale, kuidas reguleerijad eh, funktsioneerivad, selline ülepingutamine ka eh, tegelikult eh, takistab meie turgu, nii et soovin teile edu ja septembris ootame teie konkreetseid ettepanekuid, mida saaks toetada. Eh, suur tänu, eh, härra Demasi, poolteist minutit. jah Äh, kapitaliturud äh, jah, ei taga seda, et pangad annaks piisavalt krediite äriühingutele, aga kui see on mingi haigus, siis on vaja kõigepealt panna diagnoos ja alles siis ravi kirjutada. ja pangandussektoris krediitide äh, andmise tõrksus on põhjuseks, miks on kulutused vähenenud, palgad vähenenud ja krediitide nõudlus ei ole piisav ning äh, häda on selles, et meil on olnud mittetõsine väärtpaberistamise turg, mida me oleme edendanud seni ja kui komisjon ütleb, et me tahame lihtsamalt ja läbipaistvamaid tooteid, siis kõigepealt peab küsima, et miks erasektorit ei ole nendele toodetele, eraturgu ei ole nendele toodetele, sest lihtsalt riskid on liiga suured, on vastus. ja sellepärast me ütleme, et kapitaliturgude liit ei sobi Euroopa maastikule ja on põhjused, miks äh, Äh, see nii on, sest meil oli pankade keskne majandussüsteem ja pangad peaksid ju rahuldama ka VKE-de soove, aga vaja on, et pangad teaksid, millised riskid on investeeringutel ning äh, me ei saa võrrelda ka ennast USA-ga ning sellepärast meie lükkame kapitaliturgude liidu tagasi, sest see ei ole Euroopa tõbede puhul hea ravi. ma tänan nüüd härra Kiigolt, kaks minutit. austatud volinik, kallid kolleegid, kõigepealt tahaksin öelda, et ähm, minu fraktsioon toetab äh, kapitaliturgude liidu loomist, me teame, et sellega seoses on probleeme nii et kapitaliturud on muutunud äh, väiksemaks kriisi äh, mõjul ja on muutunud ka killustatumaks. Äh, nii et meie arvates on mõte hea. samas aga tuleb olla ettevaatlik, et mitte kodanikel, kodanike ootusi liialt kõrgele ajada. on oht, et me ei mõista, et laenude pakkumine väikeettevõtetele on võimalik kapitaliturgude pingutuste äh, abil ja need põhjused on äh, ka ära toodud äh, SM, väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted ka USA-s sõltuvad pankade põhisest rahastamisest. samas on võimalusi ka kasutada muid rahastamisvahendeid, seega teie ettepanek on mõistlik Äh, samas aga äh, kui me ei äh, lahenda kõige suuremat probleemi Euroopas ära, siis meie võimalused edu saavutada on piiratud. kapitaliturud peavad olema avatud ja maksuseadused, maksujõuetusseadused ja raamatupidamise eeskirjad on erinevad ja need on takistuseks ühtse turu loomisel, nii et liiga palju lubada ei tohiks samas ähm, me peame silmas pidama ka Euroopa väärtusi, kui me räägime pikaajalisest rahastamisest, rohelistest võlakirjadest, siis ähm, need on äh, väga erilised instrumendid, aga kui me kasutame äh, kapitaliturge, kui on näha, et on keskkonnasõbralike investeeringutega juht, siis see peaks ka kusagil välja paistma, nii et Euroopa väärtused oleksid selgelt silmapaistvad, see on ka oluline. suur tänu ja härra Vool-. ma tänan, härra asepresident. Kreeka rahvas äh, lükkas tagasi äh, Euroopa Liidu antidemokraatliku poliitika EKP ja Rahvusvahelise Valuutafondi äh, tagasi ja euro oli selle, nende kannatuste põhjus, mida Kreeka rahvas tunneb ja selle euro lõid tehnokraadid vaakumis ja seal ei olnud mingit pistmist tavaliste inimestega ja ka finantsturgudel toimuvaga. see kapitaliturgude liidu idee on üks selliseid tehnokraatlikke unistusi, mis tuleneb keskse kontrolli poolt ja jällegi, see on sündinud vaakumis, see on klassikaline Euroopa Liidu plaan. Euroopa Liit ei ole eh, riik. Eh, Euroopa tehnokraadid eh, ei mõista kunagi seda, mida inimesed tegelikult vajavad või tahavad ja euro eh, nurjas Kreeka ja kapitaliturgude liit on järjekordseks nurjumiseks. Ehm, acceptați un blue card din partea... Kas te olete nõus sinise kaardi küsimusega? Härra Zulika tahab teilt küsida. Mulțumim, domnul Frunzulik. Härra Zulika. Suur aitäh. Teie, härra Wolf, olete ju Ühendkuningriigist. Kas te teate, et London City finantssüsteem tegelikult järgib ka Euroopa Liidu kapitaliturgude reegleid? Euroopa Liidu kapitaliturgude liit saaks ka Londoni finantssüsteemil edasi areneda, luua töökohti Londonis. Sir, that, sir, that completely see kehtib äh, selle juhtumi puhul, mida ma kirju-, kirjeldasin. Londoni kapitaliturg on rahvusvaheline kapitaliturg, kus äh, investorid igalt poolt maailmast investeerivad ettevõtetesse üleilmselt äh, ja mõistavad erinevates riikides erinevaid riske, äririske ja ainult Euroopa Liidu ettevõtetest ei saa nad aru, kuna siin lähtutakse Euroopa Liidu institutsioonide äh, kehtestatud reeglitest, mis mõjutavad nii VKE-sid kui suuri ettevõtte, ettevõtteid, äh, kes on nii-öelda aetud Euroopa Liidust välja. suur aitäh. kallid kolleegid, ma olen nõus härra Wulfi poolt öelduga, aga mõtleme selle peale. Euroopa rahvas küsib nüüd, mis toimub euroga, kas see on lõpu algus, sellise küsimuse esitavad inimesed endale praegu ja kuidas on lood Brexitiga, kas see tähendab seda, et ka Itaalia ja Portugal lahkuvad Euroopa Liidust? inimesed esitavad nüüd neid küsimusi, aga samas Euroopa Parlament räägib hoopis sellistest asjadest, selle asemel, et küsida, kas me mitte integratsiooniga liiga kaugele ei ole läinud. et kas Euroopa integratsioon ei ole andnud surmahoopi Euroopa majandusele. nii et kui me ignoreerime neid hääli, siis me laiendame edasi Euroopa Liitu ja integreerime edasi ja tahame rohkem Euroopat, aga vaadake, mis eile Kreekas juhtus, kas me öö, eh, mõtleme selle peale ja meie vastus, mis on kapitaliturgude liit, on vastus, see on see tavaline Euroopa Liidu loogika, et rohkem Euroopa Liitu on hea asi samas rahvas meie riikides iga kord, kui neilt küsitakse, ütlevad, et neil on vaja roh-, vähem Euroopat hoopis iga kord, kui Euroopa parteisid valitakse, siis näeme, et inimesed tahavad ikka vähem ja vähem Euroopat, sest enam Euroopat on halb rahvale, aga samas Euroopa Parlamenti see ei huvita. ma tänan, härra Ferber, kaks minutit. ma tänan president, kallid kolleegid kõigepealt äh, ma tahan komisjoni algatust Kapitaalturgude Liit luua, toetada ja tervitada, see on väga tähtis projekt meie ametisoleku ajal, aga härra volinik, ausalt öeldes on vaja veel üht-teist ära teha. Mm, äh, kõigepealt see prospektide äh, direktiiv ja samuti väärtpaberista mise, turgude tugevdamine, ilma nende teemadeta kapitaliturgude liitu meil ei õnnestu luua. meil on vaja ülevaade saada sellest, mida on seni tehtud finantsturgude reguleerimisega ja siis peame vaatama, kas sealt äkki on midagi on puudu või võib-olla on midagi liiga palju nendel turgudel, et pangad ei saagi enam oma peamist ülesannet täita, anda laenusid ja Baseli komisjonis ka praegu arutatakse neid teemasid ja see, et meie eh, siin eh, parlamendis astume valesamme, mis lähevad vastuollu Baseli komisjonis tehtavatega, siis on see halb tee. me peame hea kandma sel-, hoolt kandma selle eest, et me tegutseksime sidusalt. meil on õigusakte samas, kus me ühtesid ja samasid äh, Ehm, nähtusi kasutame, aga erinevaid terminitega tähistame nad ja need ei lähe enam hästi omavahel kokku, nii et sidusus tuleb tagada kogu eh, õigusloomes ja veel eh, teil on südamel ja mul on südamel, et kuidas kolmandate riikidega talitada. jah, eh, USA-s olite te varem ja meiegi oleme USA-ga Äh, suhetes ja mõne päeva pärast sõidame sinna ja uurime, mida siis nemad selle teemaga teevad ning kindlasti ka vabakaubanduslepingute läbirääkimised äh, jätkuvad, nii et äh, tähtis on kapitaliturgude liit luua siin kapitaliturgusid meil tugevdada ma tänan, proua Kill, poolteist minutit tegemist on hea dokumendiga ja see näitab, et kõik fraktsioonid toetavad äh, kapitaliturgude liigu loomist, kuna see loob uusi töökohti. Äh, samas aga see protsess peab olema järjepidev ja oluline on finantsstabiilsus äh, kui nüüd mõelda ajastatusele, siis Kapitaliturgude Liit oleks pidanud olema olemas juba äh, kümme aastat ja me peame kiiremalt tegutsema. volinik, te ütlesite, et äh, me võtame, et võetakse vastu väärtpaberistamise direktiiv sügisel ja veel üks oluline direktiiv. samas aga on äh, mitmeid poliitilisi takistusi, millega me peame tegelema, paljud kolleegid on nendele ka viidanud Äh, liikmesriikides puudulik äh, rakendamine, äh, maksejõuetusmenetlused on erinevad. kas lähitulevikus on nende küsimustega plaanis tegeleda? kui me nelja aasta pärast Kapitaliturgude Liidu läbi vaatame, kas siis on ka plaanis kaasata finantssektoris tehnoloogia arengut, need arengud on väga kiired ja on juhitud tähelepanu, et me ei käi ajaga kaasas. tehnoloogia finantssektoris on ka äärmiselt oluline. Kreeka referendumi puhul on näha teatud ähm, valuküsimusi. piiriüleste takistusega tuleb äh, kiireloomuliselt tegeleda ka finantsteenuste puhul. mitmed menetlused on jaeinvestoritele väga rasked ületada ja meie üldine eesmärk on ikkagi Euroopa kapitaliturg muuta äh, ahvatlevaks. aitäh, teil on sinise kaardi küsimus. meinina oh come on be brave <laughs> you are too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 arvestama praegu tekkinud äh, reaalsust, kuidas äh, Kreeka on majandussituatsioonile reageerinud. küsimus ei ole siin ainult selles, mida saab teha Kreeka, vaid et mida saab teha Euroopa, et Kreekat aidata. struktuurireformid, äh, mis on vajalikud ja üks nendest on kapitaliturgude liidu loomine. piiriülene investeerimine, seda tuleb edendada, mida me saame teha, et julgustada ettevõtteid äh, rahastamisvahendeid äh, leidma lisaks pankade põhilisele lahe, äh, rahastamisele. nii et äh, ma soovin, härra volinik, teile edu selles küsimuses ja tuletan ka meelde, et samas me peame tegelema ka muude tõkenditega, mis ettevõtete ees seisavad, kuidas on võimalik lihtsamaks muuta menetlusi, kuidas ettevõtetel oleks kapital lihtsamalt kättesaadav, et nad saaksid kasvada ja investeerida? proua Kulaar järgmiseks, palun. presidendil ei ole mikrofoni, kõnelejat ei ole saalis. So, Mrs. Lopez proua Lopes. I said Lopez or because it's Lopez <laughs> aitäh, härra juhataja. Euroopa Komisjon leiab, et nende pakkumine, mis puudutab äh, kapitaliturgude liite, lahendab äh, Euroopa majanduse rahastamisprobleemid, aga tegelikult see nii ei ole. euro, euro kasutamise esimeste aastate jooksul tekid, tekkisid äh, olulised finantsmullid, mille tagajärgi me praegu, praegu veel üritame lahendada. Äh, lisaks ähm, abipakettidele, millega me peame praegu tegelema, äh, mõjutab see majandust ka praegu. rahvusvahelised investeerimisfondid suurendavad vaid spekuleerimisvõimalusi ja spekuleerimise ebastabiilsust Euroopa majanduse probleemid on hoopis teistsugused ja need on seotud nõudluse vähendamisega ja see on seotud kasinuspoliitikaga ja mitte kapitalipuudusega. tahta seda, et väikeettevõtted äh, teatud rahastamisvahendite abil ennast rahastaksid ja mitte ei võtaks laenu, see on täielik künism. ja praegu kui hea meelega päästeti pankasid, me peaksime ka nüüd riigiabiga päästma majandust. oleks tarvis avaliku rahaga ikkagi äh, väikeaisid rahastada ja majandust päästa, aitäh. Thank you, Chair. We welcome the Capital Markets Union, the flagship project of aitäh, me tervitame kapitaliturgude liidu loomist, see on ähm, juhtalgatus äh, kui investeeringud on äh, langenud äh, seitsmekümne protsendini kriisieelsest ajast, on äärmiselt oluline äh, majandusinvesteeringute voog taastada. me leiame, et on väga hea, et suunatakse väikeettevõtetele pingutusi, kes vajavad rahastamist väga. turu integratsioon on tähtis tuleb mõelda ka inimeste hoiuste peale. see ei peaks aga mõjutama kohalikke investeerimisskeeme negatiivselt. minu kodupiirkonnas on näha, et teatud projektid on juba käivitunud ja liigne aruandluskohustus aga võib selle uue positiivse positiivsed muutused lämmatada. kolleeg Taani, palun. suur aitäh. finantskriisist, äh, selle algusest ei ole eriti palju möödas, kuid äh, me nagu teeskleme, et me oleme selle põhjused ära unustanud maailma majandus oli kriisis sellepärast, et ta oli liigselt finantseerunud. reaalmajandus ei toimi enam. ja nüüd tuleb kapitalituru ettepanek. mulle tundub, et see on nagu rahvale näkku irvitamine, jällegi räägime Euroopa kapitaliturgudest. see ei ole abiks väikestele ja keskmistele ettevõtetele läbirääkimised USA-ga ei ole ka õigeaegsed, meie vajadused on hoopis teistsugused kui nende omad. tundub, et Euroopa ei õpi oma enda õppetundidest. me lihtsalt äh, ei arvesta ei kodanike ega ka väikeste ettevõtete vajadusi. ma tänan Eh, president, volinik Hill, jah, paindlikud kapitaliturud, finantskriis näitas, et nad on vajalikult ja USA toibus palju paremini kriisist kui Euroopa. USA-s on pankadel eh, majanduse finantseerimisel teisejärguline roll eh, ja sellepärast on ka Euroopal vaja mitmekesistatud kapitaliturgusid ja et VKE-del oleks parem juurdepääs rahaallikatele ja on öeldud, et Euroopa majandus on nagu lennuk, aga ainult ühe mootoriga lendab, see on pankade finantseerimine, aga meil on vaja teist mootorit, nimelt kapitaliturgude poolset finantseerimist. ja e, USA-s e, VKE-d saavad viis korda rohkem rahalisi vahendeid enda käsutuses kui Euroopa Liidus ja pole siis ime, et meie firmad lähevad eh, USA-sse, sest eh, seal on eh, atraktiivsed suunatud pakkumised neile nii et jah, kui ollakse väike, siis on vaja ühisrahastamist ja ka riskikapitali rohkem, Euroopas see puudub, nii et see on selge märk sellest, et pankade poolne rahastamine, pluss kapitaliturgude poolne rahastamine e, ja meievahelised erinevused USA-ga näitavad, et meil on vaja alternatiivseid rahastamisvahendeid. jah, meil on vaja stabiilseid rahastamissüsteemi ja lihtsamat läheb, läheb juurdepääsu kapitali, ainult nii hakkab majandus kasvama. proua Hübner, minut kolmkümmend sekundit. suur aitäh volinik, arvestades seda, kui, kui piiratud on kapitaliturgude roll reaalmajanduse finantseerimisel eh, ja kui eh, vähe on võimalusi eh, kasvada soovivatel liikmesriikidel, siis võib-olla on teie ettepanekud õiged. Teil on võimalus leida õige, õige tasakaal reguleerimise ja eneseregulatsiooni vahel, erinevate turujõudude vahel, ma loodan, et te oskate kasutada ja mobiliseerida kõiki võimalusi. harmoneerimine äh, standardite küsimuses, keerukuse vähendamine, aga ka võib-olla uute varaklasside äh, väljatöötamine, äh, erinevate liigituste väljatöötamine, kui me räägime näiteks energiaturust, on vajalikud. VKE-d et äh, väikeste liik-, ettevõtete äh, rahastamine vajab parandamist, mul on hea meel, et te sellest rääkisite. meil on vaja äh, riskikapitali, meil on vaja rohkem informatsiooni ja standardset informatsiooni, võrreldavat informatsiooni rahastamise kohta ja ma loodan ka, et te astute mõne sammu selleks, et et raamatupidamisstandardeid väikeettevõtetele lihtsustada järgmine kõneleja, palun. aitäh, aitäh volinik, aitäh äh, juhataja. ma arvan, et äh, see dokument, mis majanduskomisjonis on vastu võetud ja mille üle me praegu arutame, kapitaliturgude liidu loomine on äh, väga hea suunaga, ma tänan raportööre aga kolm äh, küsimust äh, valmistavad mulle muret seoses rohelise raamatuga, mis komisjon on esitanud. kõigepealt see, et ei ole mõeldud selle peale, kuidas on seotud euroala ülejäänud Euroopa Liiduga. ei saa unustada, et suur osa äh, Euroopa Liidust kasutab eurot ja et, et kui me tahame luua kapitaliturgu, mis on äh, ühine äh, kogu piirkonnale, äh, siis tuleb ka sellele mõelda. tuleb mõelda ka varipangandusele ja ma tahaksin küsida, et milliseid seadusandlikke algatusi on välja mõeldud selleks, et, ähm, et pangandusvahelist sektorit reguleerida, maksejõuetusküsimused, siin on väga olulisi küsimusi. finantseeskirjad et pangandusvälised sektorid oleksid paremini reguleeritud lähikuudel. komisjon tahab tulla mitmete seadusandlike algatustega välja, aga see valdkond on äärmiselt tähtis, mis puudutab maksundust, selleks et, et see turg toimima hakkaks, aitäh. Teil on see sinine kaart härra Wolfilt, kas te aktsepteerite seda? palun, härra Wolf. Mr Chairman, thank you. Very simple question aitäh, lihtne äh, küsimus. Te tänasite ähm, raportööre suurepärase rohelise raamatu eest, aga me arvestame sellega, et meil ei ole kapitaliturgude liitu praegu ja ettevõtetel ei ole äh, võimalik konkureerida, kuna on ülereguleerimine ja et, et kumba te, kumba te siis tahate, ülereguleerimist või konkurentsivõimet? Eh, ma arvan, et äh, kui arvata, et liigse reguleerimise pärast Euroopas ka majanduskasv võimalik ei ole, siis mina nii ei arva. minu arvates äh, on vaja äh, selget regulatiivset raamistikku, et ühtset kapitaliturgu saavutada. ma soovitan suhelda oma valimisringkonnas ka inimestega, sellepärast et ka Ühendkuningriigil oleks palju võita, kui nad liituksid ikkagi ühtse kapitaliturgude liiduga. härra Jõsek, üks minut. suur tänu. härra president, härra volinik õigustiku hiljutised muudatused on ettevõtete maksukoormust suurendanud. see on omakorda toonud kaasa probleeme investoritele. enne kui me hakkame mingeid uusi õigusakte välja töötama, tuleb mõjuhinnang läbi viia. me peame Euroopa Liidu õigusakte ainult siis välja töötama, kui liikmesriigid üksi ei suuda meie seatud eesmärke saavutada. me peaksime eelkõige välja kujundama liikmesriikide kapitaliturud, mitte keskenduma tsentraliseerimisele palju sõltub ka teadlikkusest, finantsteadlikkusest ja haridusest selleks, et mõistetaks, kuidas turule pääseda. Imprese... suur aitäh! väikeettevõtted, mis on seotud krediidiga, on seotud traditsioonilise majandussüsteemiga ja äh, me teame, et Euroopa Liit on täiesti hullumeelset kasinuspoliitikat, hävitavat poliitikat ajanud ja me näeme, et selle tulemusel on tekkinud nälg, tööpuudus ja kui me niimoodi traditsioonilist pangandust toetame, siis äh, kaobki meie ühtsus ja tekib ebavõrdsus ühelt poolt on need, kelle käes on kapital, teiselt poolt on spekuleerijad ja nii me ei suuda iial välja tulla eh, probleemidest ja tööpuudusest. me peame toetama sellist pangandust ja krediiti, mis ei toeta ainult finants äh,, finantssektorit, vaid majandust ja kodanikke. minuti treisest sekundi. härra Hökmarv, nüüd poolteist minutit. ma tänan, ma arvan, et et see dokument on väga hea dokument ja väga tähtis on, et meil oleks sügavamad kapitaliturud Euroopa Liidus, aga ma alati olen pisut skeptiline, kui räägitakse, et me peame käivitama kapitaliturgude liidu, sest ma tahaks öelda teile, et meil ju tegelikult juba on kapitaliturgude liit, nimelt Euroopa Liit on tema nimi ja eesmärgiks on ühtne siseturg ja inimeste, kapitali eh, ja kaupade ja teenuste vaba liikumine. Eh, ja tegelikult see teema puudutab eh, neid puudusi, mis meil varasemast ajalt on kogunenud, killustatus, millest me ei ole jagu saanud, aga meil on hästi toimivad kapitaliturud siin ja seal Euroopa Liidus Äh, head turud, mis annavad kapitali ja seal ei ole likviidsuses probleem, vaid probleem on kasumlikes investeeringutes. ja on vaja midagi nüüd ette võtta, et täiustada seda Euroopa Liidu kapitaliturgude liitu, nii et kõigepealt Äh, finantstehingute maksu mõte tuleb prügikasti visata. teiseks on läbi vaja vaadata kõik need õigusaktid, mis meil seni on vastu võetud, mõned on head, mõned ei ole, aga mõned on lausa takistuseks. on vaja tagada, et me ei reguleeri nii, et see takistuseks osutub, vaid meil on vaja kapitali vaba liikumine tagada ja nii tuleb ka investeeringuid juurde. Äh, domnul Ludvigson on minut. suur tänu ja nüüd härra Ludvigson. positiiv äh, suur tänu. mul suhtun väga positiivselt sellesse, et luua kapitaliturgude liit. ma arvan, et see on väga hea mõte, kui meil õnnestub äh, vähendada äriühingute sõltuvust pankadest. riikides, kus pangad on kokku varisenud, just väikeettevõtted on kaasa olnud tõmmatud ja see lihtsalt äh, on meie majanduses nii, et ja ei saa, et süsteem oleks liiga haavatav, kaitsetu Eh, ning kindlasti on vaja ka tõkked piiriüleselt liikumiselt kaotada ja neid võimalusi, mis on piiriülesel tegevusel, on ära kasutamata, see on tohutu potentsiaal, mis ainult ootab, et teda kasutataks. ja samas on tähtis ka, et me riskide peale mõtleksime. me ei saa lubada, et kapitaliturgude liit kujuneb eh, dereguleerimise projektiks, kui me räägime väärpaberistamisest kui me nüüd tõrgendame põhireegleid, siis finantsstabiilsus kannatab selle all, sellesse lõksu me ei tohi minna. Äh. suur tänu. härra Tajani, palun, üks minut. ma tänan, härra president, volinik. juurdepääs krediitidele, investeeringute puudumine on probleemiks meie ettevõtetele ja sellest tuleb jagu saada, selleks et reaalmajandus saaks toetust. meil on investeeringute nappus Euroopas, aga investeeringud nõuavad kapitali ja ei piisa eh, sellest, et toetutakse pankade kapitalile, vaid on vaja sillutada tee kasutamata instrumentidele, luua alternatiivsed rahastamisallikad. ja meil on vaja parandada ka juurdepääsu riskikapitalile ning rohkem on vaja ära kasutada ka pensionifonde, aga äh, kui asi puudutab pakkumist ja nõudlust, siis nendest meetmetest ei piisa, et VKE-de äh, probleemid lahendada. ei VKE-d ega investeerijad tea päris täpselt, kui suur potentsiaal on mõningatel väikeettevõtetel tegelikult Euroopas ja meil on vaja kõigepealt kvaliteet, kvaliteetseid andmeid VKE-de kohta ja anda seda informatsiooni investoritele. võib-olla luua sellised platvormid või mõni agentuur, mis tõesti koguks informatsiooni VKE-de kohta ja ka levitaks seda, et äriühingud ja kapital kokku viia. väga tähtis on, et tekiks selline seos ja on vaja viidata VKE-de innovaatilisele kasvupotentsiaalile. selline algatus julgustaks VKE-sid töötama klastrites, mitte ainult toetama reaalmajandust, vaid ka töötama eh, siseturu arendamise nimel. ma tänan ja nüüd härra Frantsulika ma toetan kahel käel seda raportit, mis on meie panuseks Euroopa Komisjoni rohelise raamatu teemadesse. kapitaliturgude liit saab etendada tähtsat osa Euroopa Liidu majanduse taastamisel ja laiendada Euroopa kapitaliturgusid lisaks veel pankadepoolsele finantseerimisele. ma tervitan neid prioriteete, mis siin raportis on kirjas, sest need vastavad meie sotsiaaldemokraatlikele väärtustele, ootustele, kapitaliturud peavad reaalmajandust, VKE-sid ja tulevikku suunatud eh, meetmeid finantseerima. tähtis on rahastamist mitmekesistada ja tõesti tagada juurdepääs rahalistele vahenditele ja tagada pangandussektori stabiilsus. meie oleme teksti paremaks muutunud, teinud palju muudatusettepanekuid, eesmärgiks on äh, et tegemist oleks deregulatiivse agendaga finantsturgudele ja nüüd me ootame õigusloomelisi meetmeid ja ma toetan väga seda, et õigusaktid uuesti läbi vaadatakse, tähtis on kaitsta hästi investeerijaid, samuti mõelda ka kapitaliturgude maksustamise teemale, see võib osutuda takistuseks, vaatamata sellele, et võimalused on kapitaliturgudel suured ja lõpetuseks tahan tänada raportööri ja variraportööri selle lähenemisviisi eest. suur tänu, kas te olete valmis vastama sinise kaardi küsimusele? kolleeg Kobon. no, I m sorry. ei, ei, ma ei ole nõus. Demag-, demagogical no,. No. Te olete liiga demagoogiline, sellepärast. mul Mureșan, un minut, treizeci de secunde poolteist minutit, siis järgmine sõnavõtja. USA majandus on palju kiiremini ja veenvamalt äh, toibunud äh, finantskriisist kui meie Euroopa majandus. miks nii? ja vastus sellele on Eh, just pangandussektoris ja finantssüsteemi reformimises ja see loomulikult mõjutab ka majanduse eh, finantseerimist, eh, tagab majanduskasvu ja loob ka töökohad. kapitaliturgude liit, härra volinik, on üks õppetunde, mis Euroopa on kriisist õppinud ja tähtis on ikkagi, et meie VKE-sid ja äriühinguid korralikult õiglaselt rahastatakse, eriti ma tahan juhtida tähelepanu sellele, küsimusele, mis puudutab VKE-de sõbralikku majandust ja tingimusi VKE-dele. komisjon tõesti peab koondama tähelepanu sellele, et oleks eh, mitmekesistatud VKE-de rahastamine kapitaliturgudel ning igasugused algatused selles vallas on väga teretulnud. aga eh, ärisektori eh, eripära erinevates liikmesriikides on ka vaja arvestada, kui hakatakse rahastamisele võrdseid tingimusi looma ja pangandussektor peab ka jääma tähtsaks rahastamisallikaks VKE-del Euroopas. nii et eh, tõeline üle-euroopaline lähenemisviis, mis võtab arvesse finantssektorite omavahelisi suhteid, seotust Euroopa Liidus ja samas hoiab ära finantskeljustamise kriisi oludes, on see, mida me vajame. Eh, suur tänu ja nüüd äh, Tang. aitäh. kui härra Juncker kõigepealt alguses mainis kapitaliturgude liidu, siis ma olin kahtleval seisukohal, et kas see on lahendus, mis seisab äh, VKE-de piisava rahastamise ees või, äh, või siis hakatakse lahendama uuesti samu vanu pro-, vanu probleeme ning tegelikult see sõltub, kuidas me kapitaliturgudele läheneme. tuleb äh, kahest olulisest äh, põhimõttest läheneda, see peab seisma reaalmajanduse teenistuses ning peab olema turvaline mis puudutab stabiilsust ja äh, turvalisust, selleks on tarvis mitmeid meetmeid. väärtpaberistamine, selle puhul on oluline tasakaal, komisjon peab näitama, kuidas äh, tegeletakse riskidega, kui hakatakse rahastama VKE-sid. Äh, kõrgetasemeline väärtpaberistamine äh, eeldab ka kasusaajate kaitset, riski haldamist. Ähm, siin on äh, tegemist ka süsteemsete riskidega, siin tuleb arvestada ka pangandusliidu äh, reeglitega ja meil ikka ei ole veel üle Euroopa Liidu äh, hoiuste tagamise skeemi, mis toimiks. Euroopa liigub rahastamisvahendite mitmekesistamise suunas, see on äärmiselt oluline minu arvates see võimaldab VKE-del areneda, kasvada ja anda panus Euroopa majandusse tervikuna. aga me ei pea siin rääkima ainult finantssektorist, on tarvis äh, vaadata ka maksureegleid ja teatud küsimustes komisjon ei ole, ei ole oma seisukohta veel välja öelnud. resolutsioon juhib tähelepanu, et kapitaliturgude liidul on võimalus pakkuda teatud võimalusi, aga siin on oluline tasakaal äh, õigete reeglite vahel ja et, et lähenemine oleks tasakaalustatud. aitäh! Dziękuję panie pośle. Przechodzimy do procedury cash day. Suur aitäh. Läheme nüüd vaba mikrofoni juurde ja anname sõna esimesele kõnelejale. suur aitäh. kapitaliturgude liit on väga oluline äh, väikestele ja keskmistele ettevõtetele. ja see on oluline ka selleks, et luua töökohti tagada majanduskasv. seega sel eesmärgil tuleb anda VKE-dele ligipääs finantseerimisele. seega uus liit kindlasti parandaks VKE-de ligipääsu finantseerimisele, sest meil on äh, vaja finantseerimist, meil on investeeringuid vaja, pikaajalisi investeeringuid. ning samuti on oluline õigustiku asjakohane rakendamine ja me tahaksime, et septembris avaldab komisjon teekaardi, kus nähakse ette äh, kas suhted kolmandate riikidega ja paremad reeglid maksujõuetuse lahendamiseks. järgmine kõneleja, palun. E kasinusmeetmed ja kriis on Euroopa majanduskasvu seadnud väga raskesse olukorda. Kreekas ja igal pool Euroopas on püütud nende probleemidega tegeleda kapitaliturgude liit võiks olla oluline kasvu, võimalus kasvuks ja võimalus ka äh, töökohti luua. teatud äh, meetmete rakendamine kesk- ja pikas perspektiivis äh, erakapitali puhul, see puudutab ka VKE-sid ning halduskoormuse vähendamine, mille all väikeettevõtted kannatavad. Need meetmed, mis on välja pakutud selles ettepanekus, on head, ma arvan ka, et läbipaistvus on oluline, see puudutab hoiustajaid. aitäh. järgmine kõneleja, palun στόχο την ενίσχυση των επενδύσεων των επιχειρήσεων. suur aitäh! Äh, meie eesmärk oli ju ettevõtluse äh, infrastruktuuri tugevdamine ja meil on vaja mingeid täiendavaid rahastamisallikaid, aga allikaid ka väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele pärast äh, krediidikriisi on kannatanud just maksumaksjate raha ja nüüd ähm, hoiustatakse küll äh,, säästetakse, kuid ei investeerita. raha läheb kuhugile kasiinomajandusse. me peaksime äh, võimaldama pankade kaudu VKS-id toetada, toetada ka Lõuna-Euroopa liikmesriike, Kreekat, sest me oleme kapitalikontrollist lihtsalt lämmandatud. me tahaksime ju ka äh, oma plaane ellu viia, aga nüüd me peame ainult võlausaldajate plaane täitma. eile ütlesid Kreeka kodanikud, mis nad arvavad kasinusmeetmetest. härra Jakovtšitš järgmiseks, palun. Iz ove već e, preduge krize u koje se selleks, et kriisist välja tulla, see on juba pikka aega kestnud e, Euroopa Liidus ja mõned riigid on eriti sügavas kriisis, tuleb hakata reaalmajandusse investeerima. ei ole vaja finantsmanipulatsioone, need ei lahenda meie probleeme, me peame investeerima reaalmajanduse tegelikesse sektoritesse, toetama väikesi ja keskmisi ettevõtteid, et neil oleks ligipääs kapitalile. nii, et äh, investeeringud oleksid tõesti nähtavad see on ainus võimalus edasi minna, see on ainus võimalus meie jaoks eh, ja öelda ka seda, et me tõesti tahame töötada selle nimel, et meie noortel oleksid töökohad, kapitaliturgude liit vajab toetust, mina toetan seda sellepärast, et see peab võimaldama meil investeerida reaal, reaalmajandusse, andma võimalusi ka VKE-dele ja looma töökohti. tänan. Pan poseł Miguel Viegas härra Vegas, palun. A União dos Mercados de Capitais é um bom exemplo que ilustra por um kapitaliturgude liit on väga hea, väga hea näide eh, sellest, ehm, kuidas on kap-, kapital integreerunud Euroopa Liidus, ehm, millised on vastuolud, siin on ka näha, et tegelikult ei ole meil mingeid lahendusi probleemide ületamiseks. Euroopa Liit on sügavas kriisis, paljud eurooplased on sotsiaalse tõrjutuse ja vaesuse ohus. meil on üle kahekümne miljoni äh, töötu, kahe tuhande seitsmendast kahe tuhande neljateistkümnenda aastani on noorte tööpuudus kasvanud kahekordseks. ja nüüd ei ole mingeid lahendusi pakutud äh, püütakse lihtsalt heastada need monumentaalsed turgude läbikukkumised kapitaliturgude integreerimine ei lahenda meie majandusprobleeme. kui soovitakse luua mingit raamistikku, kus on tugev järelevalvesüsteem, siis see on pigem VKE-dele ohtlik. härra Šoltas, palun. za besedo. torej unija kapitalskih trgov eh, je suur tänu, härra president, aitäh, et andsite mulle sõna. Euroopa Kapitaliturgude Liit võiks olla korrektiivne meede kriisist väljatulekuks. kriis oli tekkinud ka äh, pangasüsteemi tõttu, äh, kuna pangad andsid igasuguse kontrollita, igasuguse eetikata krediite igale poole. seetõttu on väga oluline kontrollida see süsteemi, tuleks aidata VKE-sid ja teisest küljest tuleb rääkida ka vabamast, palju paindlikumast kapitaliturust, mis vastaks meie vajadustele, vaja, vastaks finantsliidu vajadustele. mina tahaksin esile tuua ka selle probleemi, mis puudutab maksujõuetust. sellele on vaja lahendust, meil on uusi meetmeid vaja, igal juhul äh, on äh, need valdkonnad kõik olulised, kus on vaja, äh, vaja rohkem tööd teha. Thank you, uh, Mr. Vice President. Um, I'd just like to say that the most success. Um kõige edukam kapitaliturg Euroopa Liidus on äh, Londoni City. kui nüüd tahetakse veelgi enam reguleerida äh, siinseid kapitaliturgusid, äh, siis paljud investeerijad lähevad ära Hongkongi või Singapuri või kuhugi veel mujale. Nad ei jää Euroopa Liitu. euro, mis oli poliitiline valuuta, mitte majanduslik valuuta on Brexiti lävel. Kreeka on väljumas euroalast ja Euroopa Liidust. kui nüüd Londoni Cityle kehtestada finantsreeglid, siis tekib ka Brexit ja see on minu arvates juba Euroopa Liidu lõpp. nii et äh, see võib-olla minu fraktsioonile väga meelehärmi ei põhjusta, aga, aga teile kindlasti on see meelehärmiks, aitäh. Äh, härra Sean Kelly, palun. Yeah, maybe we'll never learn, but we must keep trying jah, me võib-olla ei õpi väga kiiresti, aga me peame äh, püüdma. me oleme kõik selles koos, äh, solidaarselt me võime ka edusamme saavutada. Ähm, rändlustasude osas oleme üht-teist juba saavutanud aga ühtsed äh, fondid nüüd see otsus on, et kahe tuhande seitsmendast aastast äh, rändlustasud äh, lõpevad. liiga palju on negatiivsust. mis on viimase viie aasta jooksul saavutatud Pangandusliidu osas? kõik need reeglid, ähm, mis erinevaid valdkondi reguleerivad, nüüd meil on äh, Energialiit, äh, Kapitaliturgude Liit, äh, VKE-de rahastamine on muidugi hea. ma arvan, et siin liigutakse õiges suunas, aitäh. Thank you. On behalf of the Commission, Commissioner Euroopa Komisjoni nimel nüüd Euroopa Komisjoni nimel volinik Hill, palun. suur tänu, härra president, ma arvan, resolutsioon ja arutelu täna pärastlõunal toob välja väga hästi peamise, mida me tahame saavutada ja ma tahaksin neli-viis peamist teemat välja tuua, mis tõusetusid täna pärastlõunal. kõigepealt, mis puudutab altpoolt ülespoole ehitamist, tõkete tuvastamine ja kõrvaldamine ning kapitaliturgude liidu kujundamine inimestega koos ja mitte inimeste jaoks, selline on meie lähenemisviis ja sellepärast see toetus, mis kapitaliturgude liidule on, on väga tugev ka Londonis, eh, sest seal nähakse eh, neid plusse, mis tuleb sellest Suurbritanniale, kui ollakse osa suurest ühisest turust ja eh, Londoni huvisid on siin valesti arutelus kajastatud. Need on need teemad, mis nüüd tõuset-, muutuvad, on tõkked, jah, need on vaja ületada, meil on vaja olla ka proportsionaalne oma õigusaktidega ja e, need õigusaktid, mis on vastu võetud, loomulikult e, peavad aitama kapitalil liikuda läbi Euroopa Liidu, siin räägiti maksujõuetusest, maksustamisest, samuti erapensionidest, need teemad jah, leiavad käsitlemist ka rohelises raamatus ja me tõesti küsisime ka miksujõuetuse kohta ja maksustamise kohta ja me tegeleme nende teemadega edasi, kui me oma meetmeid kavandame ja üks konkreetne soovitus on, et meil oleks vabatahtlik kahekümne üheksas režiim selleks, et erapensione soodustada. sedagi me äh, arutame. väga tähtis on ka rõhutada, et et me tahame oma eh, sammudega täiendada neid rahastamisvahendeid, mis juba on, me tahame täiendada pangandussüsteemi. meil on jah, tõesti praegu era-, äriühingud eh, sõltuvad ühest rahastamisallikast, pankadest ja nüüd, kui pangandussektor on Ähm, kannatanud, siis ettevõtted ei saa piisavalt raha pankadest, nii et on vaja mitmekesistada rahastamisallikut, anda suurtele ja väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele alternatiivsed rahastamisallikad ja sellega me anname panuse majanduskasvu ja uute töökohtade loomisesse, nii et me tervitan seda toetust, mis nendele sammudele on ja samuti seda, mis on kirjas teie resolutsioonis ja ma usun, et meil on võimalus edasi liikuda. ma ei ütle, et see oleks nüüd mingi püha kraal, aga ma arvan, et meil on avanenud võimalus teha seda, mida me oleme kavandanud juba viiskümmend aastat, nimelt eh, tagada kapitali vaba liikumine ja ma usun, et meil õnnestub veelgi edasi liikuda selle ettepaneku toel